kaks, sellega lõpetame nüüd arutelu selle päevakorrapunkti üle ja hääletamine toimub homme kell pool üks. järgmine päevakorrapunkt on küsimus komisjonile, mis käsitleb vahendusmenetlust tsiviil- ja kaubandusasjades. tegemist on suuliselt vastatava küsimusega äh, justiitskomisjonilt ja annan kohe sõna Arlen McCarthy'le kes on äh, küsimuse esitajate äh, hulgas, palun. suur tänu ja ma tahaksin siin äh, tervitada seda, et meil on täna võimalus rääkida vahendusmenetlusest. selle suulise küsimuse esitasime sellepärast, et me tahame edu saavutada selles valdkonnas ja Äh, vahendusmenetluse kasutamist laiendada. nagu me teame, vahendusmenetlus aitab meil raha kokku hoida, aitab meile aega kokku hoida, kohtuasja alustamine on kallis ja vahendusmenetluse head tavad näitavad, et äh, vahendusmenetlus on seitsmekümne protsendi ulatuses edukas ja isegi kaheksakümne protsendi ulatuses edukas, kui mõlemad osapooled on valmis äh, vahendusmenetluses osalema vabatahtlikult, aga ainult üks protsent osapooltest tegelikult kaalub seda võimalust kohtuasjad, äh, mis äh, võtsid aega kolmsada, üle kolmesaja päeva, olid üle kahesaja tuhande euro äh, üle väärt, aga vahendustegevus oleks võtnud ainult kaheksakümmend päeva ja läinud maksma ainult üheksa tuhat eurot nelikümmend viis protsenti väikestest ettevõtetest ütlevad, et, et kui kulud on alla viiekümne tuhande euro ei kavatse nad teises liikmesriigis kohtuasja algatama, sellepärast et kohtukulud oleksid suuremad kui raha tagasisaamine. seetõttu vahendustegevus oleks võimaluseks väikestele ettevõtetele. lugupeetud komisjon, lugupeetud liikmesriigid, olukord on murettekitav ja, ja samas ka mõistatuslik isegi väikeste edunäitajatega aitaks vahendusmenetlus nii aega kui raha kokku hoida, aga teiselt poolt äh, on pettumust tekitavalt vähe neid vahendusmenetluse näiteid tuua Euroopa Liidust. seda ei tahtnud ei komisjon, parlament ega nõukogu ja meie eesmärgiks oleks lihtsustada Äh, alternatiivset vaidluste lahendamise menetlust äh, ja edendada vaidluste rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning tagades tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluse vahel. nii et äh, õiguslikust seisukohast on Euroopa Liidul ka vastutus seetõttu tagada, et me täidaksime need tsiteeritud eesmärgid. me peame seda tegema kiiresti, sest et äh, meie, meid ümbritseb majanduslangus, äh, kärpepoliitika, liikmesriigid peaksid keskenduma aja kokkuhoidmisele, äh, raha kokkuhoidmisele, vahendusmenetlus pakub selleks võimaluse lugupeetud äh, volinik, ma tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb äh, selles valdkonnas äh, edu saavutada. selles valdkonnas me direktiivi eesmärke ei täida piisavalt kiiresti praegu ja kuidas kavatseb komisjon saavutada tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluse vahel kas komisjoni arvates tähendab tasakaalunõue seda, et liikmesriikidel on kohustus kehtestada ja saavutada vahendusmenetluste teatav minimaalne protsent igas riigis vähemalt piiriüleste vaidluste osas. ja kui see on nii, siis milliseid samme kavatseb komisjon astuda juhul, kui minimaalset protsendimäära ei kehtestata või seda ei saavutata? nii et äh, väga tore, et meil on võimalus täna, täna selle teema üle siin arutada ja kuulda, mida on komisjonil sellest, selle tähtsa küsimuse kohta öelda. aitäh, proua McCarthy ja nüüd äh, saab äh, komisjoni nimel sõna proua Reding aitäh, president, ja kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus selle küsimuse autoritega Äh, vahendus on tõepoolest kiirem, üldiselt odavam äh, kui tavaline kohtumenetlus ning äh, sii-, ning selle kasutamisel tekiks ka selline kohtuvälise käitumise kultuur, sellepärast et kohtuvaidluste puhul on ainult võitjad ja kaotajad, aga vahenduse puhul on võimalik partnerite sünde. niisiis vahenduse kaudu oleks võimalik raha hoida Äh, ning äh, selles, selles osas me oleme teie analüüsiga täiesti nõus. aga kuidas seda saavutada, selleks me võtsime mais kaks tuhat kaheksa vastu vahenduse direktiivi ja see pidi üle võetama kahekümne esimeseks maiks kaks tuhat üksteist. hea uudis on see, et kõik liikmesriigid on meid teavitanud ülevõtmismeetmetest seega komisjon leiab, et pärast äh, ainult aastat, mil see direktiiv liikmesriikides on jõus olnud, on meil vaja rohkem aega selleks, et koguda tõendeid, enne kui me saame otsustada, et äh, kas direktiivi eesmärgid on saavutatud või ei. selleks, et kiirendada asjade käiku kavatsen ma tulla välja teatisega vahenduse teemal järgmisel aastal, niisiis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, selleks, et edendada vahenduse kasutamist ning me kogume ka ulatuslikku infot ülevõtmise ja direktiivi kasutamise kohta liikmesriikides see uuring keskendub just nimelt sellele, kuivõrd oluline on edenda ja edendada ja reklaamida vahendust jah, väga tore on, kui meil on seadus olemas, aga kui keegi ei tea, et see on olemas ja äh, advokaadid ja kohtunik on seda ei kasuta, siis see seadus ei teeni seda eesmärki, mida me soovisime meie arvame, et äh, tõesti peab olema tasakaalustatud suhe vahenduse ja tavalise kohtumenetluse vahel ning me arvame ka, et vahendus äh, Äh, vajaks palju rohkem kasutamist just nimelt piiriüleste vaidluste puhul ja seetõttu me oleme palunud, et äh, riikide raportid, äh, mis on siis osaks käimasolevast uuringust, sisaldaksid ka konkreetset infot selle kohta, milline on äh, vahenduse ja kohtumenetluse äh, osakaal liikmesriikides ja selle info valguses me saame siis äh, vaadata juba, milliseid tule, tulevasi samme me igas riigis saame astuda ja kuidas me saaksime saavutada siis selle tasakaalustatud suhte kohtumenetluse ja vahenduse vahel kooskõlas direktiiviga, aga see loomulikult ei ole teie jaoks midagi uut, nimelt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaks koostatama raport ning selle raporti alusel siis komisjon vaatab, kas direktiiv vajab muutmist, kas äh, on vaja uut ettepanekut. aga ma arvan, et vahepeal äh, ei ole meil vaja oodata kuni aastani kaks tuhat kuusteist, äh, tuginedes nendele ettepanekutele, mis meil on, me saame edasi liikuda minu arvates on vahendus väga oluline ka meie õigusprogrammide raames. Te teate, et me oleme ühendanud terve rea meetmeid selleks, et tõhustada majandustegevust, just nimelt piiriülest majandustegevust VKE-de hulgas ning selleks oleme siis, ja üks meede, mida me ette näeme, on ka vahendus ning seetõttu iga-aastases majanduskasvu analüüsis aastal kaks tuhat kolmteist, tegemist on siis analüüsiga, kus pannakse kirja kõigi liikmesriikide reformi prioriteedid, oleme me ka vahenduse sisse lülitanud Euroopa poolaasta kontekstis äh, on komisjon välja töötamas õigluse tulemuste tabelit selleks, et arutada siis äh, meie liikmesriikide kohtusüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning see oleks siis ka vahend liikmesriikidele, mis võimaldaks neil palu, parandada oma tsiviilõigussüsteemi äh, tõhusust ja kvaliteeti. me oleme näinud, et kvaliteet, sõltumatus ja tõhusus on tegurid, mis soodustavad majanduskasvu või töötavad sellele vastu. seetõttu oleme ka selle elemendi lülitanud oma iga-aastasesse majanduskasvu ülevaatesse, lootes, et niimoodi õnnestub meil ka äh, siis äh, panna inimesi rohkem kasutama vahendust ja loomulikult äh, saab siin oma rolli anda ka teadlikkuse tõstmine, koolitus, ja mitmesugused stiimulid, mis muudavad äh, vahendusmenetluse osapoolte jaoks huvitavaks, nii et, et töö on käimas ja me tõesti avaldame survet, et asjad edasi liiguksid, aitäh. aitäh. ja nüüd äh, saab fraktsioonide nimel esimesena sõna Rahvapartei esindaja proua Matsooni Teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, president. Äh, ma toetan äh, proua McCarthy seisukohti ja samuti seda, mida ütles proua Reding. minu arvates äh, on Äh, selline lähenemine väga hea ja kui äh, vahendus äh, tõesti tuult tiibadesse saab, siis see on väga suurepärane. siia, senine info näitab, et asjad Euroopa tasandil eriti head ei ole ning loomulikult tuleb pidevalt jätkata olukorra jälgimist, ülevõtmise aeg on juba möödas Äh, me saame näiteks tugineda sellele, mis on Itaalias juhtunud äh, viimase aasta jooksul ja siit saame juhiseid tulevikus äh, vaadata, saame vaadata, kuidas edasi minna nelisada kaheksakümmend miljonit eurot on üsna suur sääst ning selli-, selline asjade areng on loomulikult väga hea Äh, üks asi, mis mulle muret valmistab, on see, et äh, ja see, tegemist on asjaga tõesti, mis minu koduriigis on muutunud eriti tõsiseks. Äh, nimelt on juhitud tähelepanu sellele, et Itaalia, et see üle, vahenduse ülevõtmine võib vastuolus olla Itaalia põhiseadusega Ehm, meie eh, igatahes oleme välja pakkunud eh, neid samu argumente vahenduse eh, populariseerimiseks, mida mainis ka komisjoni asepresident ning meie oleme alati öelnud, et vabatahtlik lähenemine on kõige parem viis, kuidas edasi liikuda ning mina tahaksin komisjonilt küsida, et kas te olete minuga selles küsimuses nõus või on komisjoni seisukoht teistsugune? Äh, kui te ütlete, et äh, kohustuslik vahendus on äh, õigussüsteemide jaoks halb, siis ma olen teiega nõus. proua Matsooni, suur aitäh teile ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Tikau, üks minut, palun. suur aitäh vahendus võib olla tõesti väga hea kohtuväline lahendus nii äh, kulude kui ka kiiruse mõttes. selle kasutamine tsiviil- ja kaubandusasjades on väga oluline. liikmesriigid peaksid levitama rohkem teavet, eriti interneti kaudu, äh, selle kohta, kuidas vahendajatega kontakti võtta ja, ja kuidas võtta kontakti organisatsioonidega, mis seda teenust paku, pakuvad ma arvan, et äh, meil oleks vaja teatud miinimum äh, tsiviilmenetluse nõuete järgimist, näiteks mis puudutavad konfidentsiaalsust Äh, volinik, kas komisjonil on äh, plaanis avaldada ka mõni vahearuanne enne kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat äh, selle direktiivi rakendamise kohta, kas komisjonil on paik-, kavas paika panna ühised standardid kõigile liikmesriikidele, nii et oleksid koolitusprogrammid nende inimeste jaoks, kes tahavad saada vahendajateks, selleks, et edendada kõrgetasemelist vahendust ning häid standardeid kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, proua Tikau. järgmisena saab sõna härra Pusoi. tema võtab sõna ALDE fraktsiooni nimel ja teil on aega kaks minutit. Äh, suur aitäh, president äh, vahenduse arendamine tsiviil- ja kaubandusasjades ja ka äh, teiste kohtuväliste lahendusvõimaluste arendamine on kasulik kõigile osapooltele ja ka õigussüsteemile on väga palju riike, kus äh, sellist äh, alternatiivi nõutakse. selle direktiivi mõte on selles, et meil peaks olema toimiv mehhanism. Äh, äärmiselt oluline on, et seda direktiivi rakendatakse ellu nii hästi kui võimalik, sest ainult niimoodi võib saavutada selle eesmärke. tänaseks ei ole direktiiv veel kõiki eesmärke saavutanud Äh, väga vähe äh, asju lahendatakse veel vahenduse teel, enamasti pöördutakse ikkagi kohtute poole ja ma arvan, et põhjuseks on see, et inimestel ei ole piisavalt infot vahetuse kohta. direktiivis kõneldakse info levitamisest, kõneldakse vahendusest, aga kahjuks äh, ei ole neid meetmeid kõiki ellu rakendatud, inimesed ei arvesta vahenduse võimalusega, sellepärast et nad ei ole vahendusvõimalustest teadlikud, nad ei tea, millised on kulud ning nad ei tea, kelle poole pöörduda, kui neil on küsimus vahetus, küsimusi vahendusmenetluse kohta. ning kaubandusasjade osas see uus direktiiv, mida me parlamendis praegu arutame, näeb ette alternatiivi tarbijatevaheliste vaidluste puhuks Äh, ning äh, ma arvan, et niimoodi on ka avalikkusel võimalik saada rohkem infot vahenduse ja teiste alternatiivide kohta, aga selle direktiivi rakendusala on piiratud ning ma arvan, et komisjon ja liikmesriigid peaksid aktiivsemalt äh, reklaamima vahenduse kasutamist, eriti kui on tegu piiriüleste vaidlustega ja perekonnaõiguse valdkonda kuuluvate vaidlustega me ei äh, räägi siin paralleelse süsteemi loomisest äh, õigus, kohtusüsteemi kõrvale. Äh, tegemist peaks olema lihtsalt alternatiivse võimalusega ma ei tea, äh, kas me peaksime paika panema mingid äh, protsentuaalsed siht, äh, sihtarvud vahenduse kasutamiseks, aga me peaksime igatahes edendama vahenduskultuuri kasutamist selleks, et kasutataks tõesti sellist alternatiivset vaidluste lahendamise mehhanismi, see on väga oluline, sellepärast et see on vähem kulukas ja see on ka kiirem kodanike jaoks, aitäh. Eh, alustame nüüd vaba mikrofoni vooruga ja kõigepealt annan sõna kolleeg Konferaatile, palun. tänan, president, volinik. mina nõustun kolleeg McCarthy'ga, sest väga oluline on, et komisjon teeks omalt poolt kõik, et vahenduspraktikat levitada kodanikke tuleb informeerida, tuleb läbi viia teavituskampaaniaid. Nad peavad teadma, millised on nende valikud. praegu on võetud pikaajaline strateegia, ma kujutan ette, et see võib aidata kodanikke. vahendus on isegi kasulikum majanduslanguse perioodil, kus tuleb kokku hoida. ja mul on väga hea meel, et te rõhutasite ka seda, et vahendus või lepitus on tegelikult kultuuriline valik see võimaldab tsiviil- ja kaubandusasjades vältida kohtuprotsesse ning äh, vahendada konflikte, ähm, äh, konfliktide lahendamist kodanike vahel ja isegi tööküsimustes. suur aitäh, proua McCarthy! ma ei tahtnud tegelikult uuesti sõna võtta, ma tahtsin volinikku tänada selle eest, et ta on näidanud üles vastutustunnet ja pühendumust, ma olen julgust saanud sellest positiivsest lähenemisest ja nii nagu kolleegid ütlesid, mind huvitab väga koolitus, teavitus, kõik see on meie strateegia tuumaks ja ma tahaksin, et komisjon jätkuvalt informeeriks parlamenti ja meie komisjoni ja jätkaks eh, meiega arutelu, sellepärast et eh, me näeme, et kohtus asjad venivad, kulud on suured ja see ei, ei ole ju kõik meie kodanike huvides. tänan. vahetuskomisjoni kirja Reding. suur aitäh. komisjoni asepresident proua Reding, palun kui äh, õigusemõistmine hiljaks jääb, siis äh, tegelikult seda ei toimugi, nagu öeldakse, ja paljudes liikmesriikides ongi nii, et kohtuprotsessid venivad ja vahendustegevus on üks võimalus viivitustest üle saada, vähemalt väiksemate kohtuasjade puhul, mis ei pruugi tegelikult läbi teha kõiki neid pikki kohtuetappe. aga õigusemõistmisele, õigus õigusemõistmisele on põhiõigus ja ma arvan, et vahendus tegelikult ei saa asendada kohtuprotsessi. see on alternatiiv, aga selleks, et see muutuks tõeliseks alterni-, alternatiiviks, peab see olema kodanikele tuntud ja nagu täiesti õigesti ka mainiti, tegemist on kultuurilise valikuga. selleks on aga aega vaja ja sellepärast äh, ongi nii, et, äh, et peame vaatama, kuidas artiklit üheksa äh, rakendatakse, seal öeldakse, et liikmesriigid kutsuvad Äh, kasutama kõiki äh, kodanikele kättesaadavaid vahendeid äh, kasutama ning komisjoni tekstis on ka selle kohta öeldud nii, et komisjon avaldab informatsiooni nende pädevate kohtade või ametivõimude kohta, kes lepitustegevusega tegelevad, kelle kohta liikmesriigid on andmeid edastanud. see tähendab seda, et komisjon ja liikmesriigid peavad käsikäes tööd tegema, et ühiskonda rohkem vahenduse kasutamise poole tõugata loomulikult tuleb koolitada ka lepitajaid ja, ja, ja advokaate endid, et nad ei näeks lepitajaid või vahendajaid millegi sellisena, mis ohustab nende elukutset. seetõttu me peame olema järjekindlad, härjal sarvist kinni võtma ja seetõttu kavatsengi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avaldada teatise tuginedes sellele informatsioonile, mida liikmesriigid on meile edastanud, selleks, et äh, teadvustada erinevaid probleeme liikmesriigiti ning äh, samas ka nii-öelda nagu kolleegide survet avaldada selleks, et kodanikud mõistaksid, et äh, vahendustegevus on täiesti õigustatud alternatiiv väikeste vaidluste lahendamiseks, näiteks naabruskonna tööprobleemide lahendamiseks, isegi pereprobleemide lahendamiseks. et inimesed mõistaksid, et äh, lepitajad saavad nende probleeme lahendada. muidugi me peame koostööd tegema ja tahaksin parlamenti väga tänada konstruktiivse lähenemise eest. suur aitäh, proua volinik